põhjusel ongi meil vaja poliitikareformi niimoodi, et me saame olla äh, jätkuvamad ning toetada demokraatlikke jõudusid nendes riikidesse. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Sokol Rahvaparteist. ei, vabandust. hoopis härra Halitski. suur tänu teile, juhataja kõrge esindaja. tõsi on, et idapartnerlus on olnud edulugu. mõned valitsused äh, näevad küll täna probleeme, mõned äh, teesklevad, et nad reforme ellu viivad, aga see ei tohi kindlasti välistada tõsist äh, koostööd ettevõtjate, kohaliku kogukonnaga ning nende inimestega, kes tahavad neid riike muuta. mina tulen perest, mis oli väga lõhestunud. meid lõhestas äh, sõda ning minu sugulased on nende riikide äh, kodanikud äh, ning me saame tegelikult viisavabaduse tõttu nüüd hiljuti üksteist, üksteisega kokku ja lihtsamalt kokku. erinevad suhted, noored, Erasmus pluss, need on käegakatsutavad nende ühiskondade muutjad. me ei tohiks kindlasti olla siin äh, ükskõiksed ja kriitikat tuleb ka teha, aga me räägime siin kolme, kolme riigiga vähemasti, eh, mille puhul on vaja muuta meie strateegiat. Eh, mikspärast, sellepärast et eh, need riigid vaatavad meie poole ja loodavad parematele arengutele ning paremale tulevikule. Nad loodavad meie peale, hoolimata nendest probleemidest, mis meil nende riikidega on. ei tohiks me kindlasti mitte alla anda ja jätta nad omaette. suur aitäh proua Kill, sotsialistid ja demokraadid. suur tänu teile, juhataja, kõrge esindaja, ma tahaksin tänada teid koostöö eest viimase viie aasta jooksul. ja ma tahaksin öelda, et me tahame mõningaid aspekte ja äh, teisi mitte, aga tulevikukarjääris äh, igal juhul palju edu. meil on olnud naabruskonnas äh, mitmeid mureküsimusi ja ma arvan, et need signaalid, mis Žižinaust tulevad, tekitavad tegelikult muret, minnakse eemale demokraatlikest reformidest ja õigusriigi mm, juurest. mõningad ütlevad, et äh, komisjon on olnud naiivne, äh, aitas olla siin vahetajaks äh, president Dodoni koalitsiooni loomisele, aga samas oleme ka Gruusias kuulnud, et inimesed kutsuvad üles õiglasemale ja demokraatlikumale valimissüsteemile ja äh, nende vastu saadetakse politsei, kes kasutab pisargaasi ja kummikuule. aga siis, kui me vaatame opositsiooni juhti, kes äh, protestiaktsiooni käigus äh, vahistati, teda piinati politsei poolt me, me metsikul moel ja me näeme seda, et totalitaarne süsteem püüab võtta pantvangi demokraatia, mis on väga õrnadel alustel ja võib-olla mm, pehme lähenemine selles piirkonnas ei anna neid tulemusi, mida soovisime. millist nõu te annate oma tulevasele eh, kolleegile, kuidas nad peaksid strateegia üle vaatama? suur aitäh, proua Pasescu. lugupeetud härra Pasescu, sooviks teile küsimuse esitada. sinise kaardi küsimuse. kas te nõustute sellega? just don't go away. Okay, so you don't accept it okay.. Te ei nõustu sellega, jah, hästi, aitäh. sellisel juhul ma annan sõna nüüd härra Ketale Renew fraktsioonist. Uh, Mikrofon, please. palun mikrofoniga. Does it work? Yes, it does. tundub, et töötab. Euroopa pidi ennast avama Kesk-Euroopa riikidele, siis pidime pakkuma ka idapoolsematele riikidele partnerlust, sellepärast et nemad olid meie uued naabrid. selle partnerlusel olid oma nõrgad küljed ja oma edu, aga kümme aastat hiljem peame me nägema järgmist. idapartnerluses oleme Venemaa ära unustanud või pigem me ei ole tahtnud teda näha ega ka neid probleeme, eh, sellepärast et need probleemid tundusid lahendused olevat täna tuleb seda poliitilist äh, apsakat parandada. Ehm, me teame, Helsingi ja Moskval on koostöö ning julgeolekukokkulepped, väga keerukas oleks ei ütelda. väga keerukas oleks seda teha ja äh, väga kahtlane samuti, aga me peame seda tegema sellepärast, et Vene Föderatsioon on äh, kõige suuremaks riigiks maailmas, tegemist on vaese riigiga, mahajäänud riigiga, aga mille suutlikkus äh, Äh, sekkuda teiste asjadesse on endiselt äärmiselt suur. suur aitäh! ja nüüd ma annan sõna proua Tomašitšile. suur tänu! palju aastaid on Euroopa Liit meie äh, lähinaabritega häid suhteid omanud äh, kui tähtis on see suhe ja kui palju on selles potentsiaali, sai selgeks rändekriisi ajal. paremad suhted naabritega ja tugevam poliitiline ja kaubandussuhtlus tagab äh, vastupanu sellistele olukordadele. meie idanaabruses on mitmeid riike, kellega me oleme olnud heades suhetes idapartnerluse raames. aga pikk tee on endiselt selleni, et nad muutuksid äh, meie stabiilseteks partneriteks, mõned on äh, endiselt väga valulikus siirdeperioodis ja mõned äh, on lausa konfliktses olukorras. meie positsioon Vene suhtes on ka oluline, need riigid tuleb luua selliseks, et nad oleksid tugevad, õigusriigil põhinevad ja me peame nendesse riikidesse investeerima Äh, proua Tomašiš, härra Soko tahab küsida äh, teie käest küsimuse, kas olete nõus? palun, härra Sokol, teil on pool minutit. aitäh teile, proua Tomašiš. mul on väga hea meel äh, selle üle, et te kiidate välispoliitikat Euroopa Liidus, te olete ühtsete lahenduste ja ühtsete huvide poolt. arvestades seda, mis on öeldud, kas te arvate, et peaks toetama seda, et välispoliitika oleks tugevama pädevusega Euroopa Liidus, et Euroopa Liit saaks olla tugevam just nendes riikides, millest jutt. suur tänu. jah, tõepoolest, ma olen nõus sellega, et meil on vaja oma positsioone tugevdada, aga koostöös kõikide liikmesriikidega. nii et mitte ainult Brüssel ei otsusta neid asju, vaid kõik liikmesriigid koos, aitäh. Euroopa Liit suur aitäh ja sõna saab nüüd proua Pašescu Rahvapartei nimel. suur tänu, juhataja. kaks riiki idapartnerite hulgast on, kellest tahaks mina rääkida, Ukraina ja Moldova. Ukraina on riik öö, kes koges mm, kodusõda, Krimm annekteeriti, Ida-Ukrainas jätkub konflikt ja nüüd Musta mere sadamad on blokeeritud ja miks see nii kõik on? Vene Föderatsioon ei saa lihtsalt aktsepteerida seda, et need riigid eh, on, tahavad pöörduda või on pöördunud Euroopa Liidu poole Ukraina terviklikkust tuleb toetada ja Euroopa ekspertide toel, kes näitavad, millised vead on tehtud. vastasel korral Ida-Ukraina on kaotatud ja nagu Abhaasias, Osseetias, Krimmis eh, kuulutatakse välja iseseisvus nüüd Moldova kohta. jah, kahjuks Maia Sandu sattus olukorda, kus ta kaotas valitsuse. opositsioonid on kaks euroopameelset parteid ja siis on Dondoni, venemeelse Dondoni vähemusvalitsus praegu võimul ja Euroopa on investeerinud sinna ja tähtis on, et enamik, enamus täidaks oma kohustuse Moldova eest, nad peavad jälle valitsemisohjad üle võtma ja riiki korralikult valitsema. suur aitäh ja sõna saab härra Vitanov sotsialistide demokraatide nimel, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud kõrge esindaja Euroopa Liidu idanaabruspoliitika on väga prioriteetne ühelt poolt ja teiselt poolt on see ka hooletusse jäetud. ja põhjuseks on probleemid nendes riikides ja nende suhted Euroopa Liiduga. me peame eh, rohkem rõhku panema ressurssidele, potentsiaalile, mis nendel riikidel on Euroopa turgudel ja mitte niivõrd geopoliitikast rääkima see piirkond samas äh, on piirkond, kus konkureerivad Euraasia ja Euroopa. kaks asja, mis tuleb meil ära teha, meil tuleb läbi vaadata, mida me oleme senini saavutanud, seda esiteks ja teiseks me peame mm, jah, olema rohkem kaasatud ja rohkem pühenduma sellele piirkonnale ja sealt oma prioriteedid selles piirkonnas, sest vastasel korral me tõukame need riigid kellegi teise orbiidile vastu nende huve. suur aitäh, proua Strugaliu, palun, Renew. un mesaj direct către cei vizați. și înlocuirea fulger. ma tänan. jah see, mis toimus Kišineaus pärast Maia Sando valitsuse kukutamist, on murettekitav. ja nüüd ei tohi alla anda oligarhidele seal või Tiflisist, Tbilisist kuuldu, et sealgi on tagasiminek parlamendi poolt. tähtis on, et need seada karmid tingimused, kui me neid riike rahaliselt toetame ja on vaja ka kodanikele selgitada, miks tingimused on vajalik ja milles reformid seisnevad. sest vastasel korral võib valitse, tulla jälle valitsus, kes pöörab kursi tagasi ja peame jälle alustama siis nullist. komisjon peab jätma ukse avatuks, aga meil on vaja tõsilisi reforme, meil on vaja toetada demokraatiat, õigusriigi ja kohtusüsteemi, mis oleks sõltumatu. suur aitäh ja härra Tšernetski, ECR. Pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel. E- suur tänu, juhataja, kõrge välispoliitika esindaja, idapartnerlus on väga tähtis instrument varem me muidugi lootsime rohkemat sellest, aga tegemist on kasuliku instrumendiga minu arvates endiselt. jah, need kuus riiki me saame kolme rühma jaotada, need, kes kõige tublimad on olnud siin ma viitan kolleeg Halitskile, Ukraina, Gruusia ja Moldova on need kolm, siis on kaks riiki kes Venemaaga on allkirjastanud leppe Armeenia ja Valgevene ja kolmandasse rühma kuulub Aserbaidžaan, kes ei ole siin ega seal. me ei tohi Armeeniale, Valgevenele selga keerata ja ei tohi tõugata neid riike Vene Föderatsiooni orbiiti. võib-olla me peaksime ka premeerima Aserbaidžaani Aserbaidžaan ei ole seni ühtegi lepet Venemaaga ju allkirjastanud. me peame olema avatumad nendele riikidele, kes ei ole veel meie leeris. suur aitäh, palun härra Sovko, Rahvapartei. suur tänu, kõigepealt ma tahan tänada proua asepresidenti ja kõrget välispoliitika äh, voliniku kogu selle töö eest, mida te olete teinud idapartnerluse edendamisel ja see on niivõrd võimas eh, instrument rahule, lepitusele, julgeolekule Euroopas ja suur tänu kõigile, kes kõvasti on vaeva näinud, et nende riikide kodanikud ka hakkaksid mõistma, et Euroopa väärtused on ainsad väärtused, mis kujundavad ümber nende ühiskonnad ja äh, toovad paremad ajad neile ning me töötame selle nimel edasi. ma toetan kahel käel kolleegi Camiliust, et tuleb pöörata tähelepanu kõige rohkem nendele kolmele riigile, kes me loodame ka õigele teele asuvad, me oleme andnud viisavabaduse ja võimalused noortele, me oleme avanud akna. Nad näevad, kui palju saab Euroopa Liit ära teha, et nende ühiskonnas elu paremaks läheks ja ma loodan, et uus komisjon jätkab sellel teel ja siis oleme teie tugevad liitlased. suur aitäh teile. palun härra Miller, sotsialistid, demokraadid. suur tänu. proua Mogherini, kümneaastased kogemused idapartnerluse vallas näitavad, et sellega peab tingimata jätkama. minister Sikorski oli selle idee loojaks aga meil on nüüd vaja otsuseid, mis vastavad uutele väljakutsetele jah, selline partnerlussuhe, mis majandusintegratsiooni e, e, e, eelkõige eelistab, kui et poliitilist integratsiooni. ja samas me hoiame nad sellega liitumiseelsel tasandil, partnerlus selle praegusel kujul on kavandatud nagu alternatiivile täiemääralisele liikme staatusele Euroopa Liidus ja kümne aasta pärast me peame otsustama, et uue mudeli kasuks, kui praegune meid edu ei too. idapartnerid peavad saama selge sõnumi meilt, et me, nad saavad edeneda, areneda ka Euroopa Liidus. suur tänu. jah, kümme aastat on meil idapartnerlust ja võime öelda, et see programm on olnud edulugu E, e, jah, Euroopa, Euraasia on piirkond, kus mm, erinevad suurvõimud omavad oma huve ja e, seitsekümmend protsenti energiaressursse on samuti seal ja suurvõimud näevad oma huve ja kaitsevad neid ja Euroopa Liit peab oma huve kaitsma. tublid tulemused on saavutatud, aga paraku me näeme seda, et on ka tagasiminekut. Äh, lausa vähikäiku ja seda demokraatlike saavutuste osal. kolm sõnumit äh, meilt, mida me peaksime tegema sellel suunal. kõigepealt Euroopa Liit peab kõnelema ühel häälel, ei tohi lubada, et mõne liikmesriigi huvid äh, jäävad peale. meil on vaja defineerida ühised huvid ja ainult nii me saame olla liidriks ülemaailmselt. teiseks, meil on vaja selgelt ka deklareerida neid huve ja neid näitama ja ka Euroopa-meelsete jõududega töötama koos nendes riikides ja kolmandaks, me peame sõna pidama. me peame premeerima saavutuste eest nendes riikides ja näitama neile selget teed liitumise suunas. nii et meil on vaja jah, premeerida selle eest, mis meie silmis on Euroopa-meelne, samuti mm, kui täidetakse õigusriigi norme ja kaitstakse inimõigusi ja tagatud kõik vabadused. suur aitäh, proua Peenova, palun, sotsialistdemokraadid. suur tänu. kõigepealt proua Mogherini, suur tänu teile teie töö eest viimasel viiel aastal. ja nüüd ma tahaksin juba rääkida uuest komisjonist ja minu pöördumine ka liikmesriikide poole. palun olge vastutustundlikud, ärgem jah, olgem negatiivsed, räägime Põhja-Makedooniast ja Albaaniast, peatati nende liitumisprotsessi, eriti Makedoonia puhul on see demotiveeriv. see on ka idapartneritele kõigile demotiveeriv, meil on vaja ju stabiilseid partnerlussuhteid selle piirkonnaga, me tahame stabiilsust, heaolu, turvalisust selles piirkonnas ja koostöö idapartneritega on suurepärane võimalus. kuidas Euroopa väärtusi propageerida, kuidas meie ideid tutvustada, liitumisläbirääkimised ja partnerlussuhted on üks viis, kuidas meie väärtusi tutvustada nendes riikides paremini, nii et me ei tohi olla negatiivsed nende suunal suur tänu, härra Duda Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu, juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahan väljendada rahulelu, rahulolu selle üle, et Ida naabrusriigid on tublisti edasi liikunud, vaatamata probleemidele, millest siin ka räägiti, eriti Gruusia, Ukraina ja Moldova on edasi liikunud Euroopa integratsiooni teel. ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks saatma selge sõnumi, et nende jõupingutusi hinnatakse. nii et ma toetan äh, strateegiat kaks tuhat kolmkümmend. tähtis on pakkuda toetust pikemat pikaajalistele reformidele, teha investeeringuid reformidesse, aga see ei ole sugugi lihtne reforme läbi viia. meie Poolas teame seda suurepäraselt ja sellepärast ma tahan toetada meie idanaabreid sellel teel. ja eriti ma tahaksin rääkida Ukrainast. ma tahaks kiita Ukraina võime julguse eest, sest need muudatused, mida nad teevad, on suured korruptsioonivastane võitlus, kohtusüsteemi reform, vastutustundlik valitsemine, need on kõik rasked ülesanded ja detsentraliseerimine, kodanikuühiskonna toetamine on ülioluline Ukraina demokraatia arenguks. ma tahaksin siinkohal rõhutada, et väga tähtis on pidada ka laiapõhjalisi konsultatsioone ja kaasata kõik partnerid kõikidel tasanditel, kaasata kogu kodanikuühiskond. sest siis ühiskond aktsepteerib reforme ja need on ka kestvad ajas. kuivõrd positiivne on see, et Ukraina osaleb erinevates Euroopa Liidu programmides, sealhulgas Erasmus plussis otwartą młodzieżą ukraińską napawają mnie ogromnym optymizmem. ma olen kohtunud paljude Ukraina noorte inimestega ja nemad muudavad mind väga optimistlikuks. järgmisena sõna kolleeg Pospišil. aitäh, et andsite mulle sõna mina tahaksin öelda seda, et mul on väga hea meel, et me saame ülevaate partnerlusest nüüd pärast kümmet aastat. Ehm, ehm, see sai alguse siis, kui nõukogus oli eesistujaks ehm, Tšehhi Vabariik, ma kuulusin siis Tšehhi, Tšehhi valitsusse. ma mäletan neid arutelusid, eesmärk oli teha koostööd Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, aga täita see nii-öelda suur lünk, mis oli tekkinud ja üle saada survest ja tundub, et idapartnerlus geopoliitilist eesmärki täidab. kui me oleksime eh, selle piirkonna jätnud eh, lihtsalt tähelepanuta, siis ma kardan, et Venemaa mõju, mis eh, on suur paljudes nendes riikides, oleks veelgi suurem nii et see poliitiline hoob on väga selge ja on veel üks oluline põhjus. tegemist on riikidega, mille rahvad soovivad elada demokraatlikes ähm, rikastes riikides ja me peaksime nendes riikides edendama Euroopa väärtusi, toetama Euroopa väärtusi. vaatamata probleemidele selle partnerlusega võib siiski anda selle partnerlusele positiivse hinnangu ja võiks intensiivistada koostööd tulevikus. oluline ka see, mida teised kolleegid ütlesid, need kuus riiki ei oma samaväärset Ähm, arengutaset, äh, ka Venemaa mõju nendes riikides on ähm, erinev. samas on partnerlusel tõesti väga selge mõju ja tähtsus. koostöö tegemine nende riikidega on väga oluline ja, ja tuleb mõelda ka selle peale, et neist saaks kunagi Euroopa Liidu liikmesriigid. meil on nüüd natukene aega vaba mikrofoni vooruks, neli kolleegi soovivad sõna selles voorus. sulgen vaba mikrofoni vooru sõnasoovijate nimekirja ja kõigepealt saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel härra Heste. aitäh, proua president. pärast arenguid Balkanil kui lükati tagasi liitumisläbirääkimiste alustamine, siis on selge, et Euroopa Liit ei suuda arendada häid suhteid oma naabritega, kui Euroopa Liit äh, kaob, siis leitakse teised sõbrad nagu äh, Venemaa, Iraan või Türgi. seetõttu on oluline, et Euroopa Liit arendab äh, edasi neid suhteid. sellest saavad kasu ka meie rahvad. naabruspoliitika jaoks on võtmesõna diferentseerimine mine. riikide vahel tuleb vahet teha mõnedel riikidel on juba assotsiatsioonilepingud mõningatega on head kaubandussuhted tuleb vaeva näha selle nimel et meie suhted süveneksid sest sellest võidavad kõik pooled kõik riigid seal Ukraina, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaan ja Valgevene peavad ka olulisel kohal olema meie poliitilises mõtlemises, me peame toetama neid edasisi reforme. aitäh, nüüd härra Vallas kuue fraktsioonis, suur tänu, proua president, proua Mogherini, te ütlesite, et idapartnerlus ei ole mitte kellegi vastu. Ehm, ehm, USA ja Euroopas sekkumine Ukrainas äh, omab ju Venemaa vastast elementi, seda on äh, raske ignoreerida, kas te ei arva, proua, et kui Venemaa sekkuks Kanadasse või Mehhikosse, siis tekiksid tõsised pinged näiteks USA-ga, kas te ei arva, et kätte on jõudnud aeg, et Euroopa teeks tööd selleks, et rahujalale saada Venemaaga. Euroopa projekt on ju rahuprojekt ja nüüd oleks mõistlik tegeleda ka sellega, et teha rahu Venemaaga, ehm, kaasata need riigid, kes on Venemaa ümber. hetkel Euroopa ehm, pigem suurendab ehm, militariseeritust, mitte ei vähenda. miks me ei tee koostööd Venemaaga ja jätkem need pinged selja taha? proua Mogherini, me ei ole siin väga palju äh, koos olnud ja me, me ei jõua ka võib-olla väga paljus kokkuleppele, aga igal juhul suur tänu. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Tšubada, palun. aitäh, proua juhataja, idapartnerlus on üks olulisemaid välispoliitika meetmeid mm piiriülesed projektid on väga olulised, seda Rumeenia jaoks, Rumeenia on äh, suurepärane näide äh, piiriülese abi andmisest äh, Moldovale praktikavõimaluste pakkimisel. Ehm, ehm, me võiksime välja töötada uusigi projekte, näiteks Rumeenia ja Moldova vahel rändlustasude osas. Ehm, selle vastu on selge huvi inimestel, kes soovivad äh, ka töötada Euroopas, me peame alati inimesed äh, esirinda seadma, et nad usaldaksid Euroopa väärtuseid ja võib-olla me võiksime Euroopa fondidest rahastada ka mm, liidu maanteeprojekti, mis ühendaks äh, olulisi Rumeenia Eh, linnu. poliitikate taga on ju inimesed, inimesed on need, kes on kõige tähtsamad ja ma usun, et järgmise kümne aasta jooksul ehm, saavad ka Moldova inimestest Euroopa ehm, Liidu liikmesriigid, inimesed. järgmine esineja oleks eh, Sentsovi visiit Euroopa Parlamenti tehti käesoleval aastal selleks, et kätte saada Sahharovi auhind, ehm, meenutab meile seda kohutavat hinda, mida iga päev maksavad Ukraina inimesed, kaitstes oma riigi territoriaalset terviklikkust. käimas on sõda meie idanaabruses ja meedias vaevu seda mainitakse, samas inimõiguste agentuurid ütlevad, et umbes kolmkümmend tuhat inimest on Donbassi piirkonnas juba oma elu kaotanud Krimmi ebaseaduslik eh, annekteerimine on eh, löök kõikide nende vastu, kes hoolivad demokraatiast, me peame toetama Ukrainat ja Ukraina püüdlusi eh, ja Euroopa perspektiivi. ma olen osalenud Ukraina partneritega mm, kultuurivahetusprogrammides, selle käigus ma tõesti armusin Ukraina äh, Ähm, inimestesse ja kuulsin ka nendest raskustest. Äh, Venemaa kuritarvitamised jätkuvad seal, nii et ähm, kutsun üles osalema Ukraina sõprusrühmas, sest äh, on ääretult oluline tõesti abikäsi ulatada Ukraina rahvale. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Mogherini, palun. Teil on viis minutit. suur tänu, proua juhataja ma usun, et tänane arutelu näitas taas kord seda, et parlamendi töö on väga oluline partnerluse raames, ma olen seda korduvalt juba öelnud, see puudutab nii idapartnerlust kui ka teisi partnerlusi, mis meil olemas on. ja kui rääkida konkreetselt nüüd idapartnerlusest, siis partnerlusmõõde kuue riigiga ja konkreetsemalt Eh, parlamentaarne töö, mida on tehtud ja töö, mida on tehtud üheskoos kodanikuühiskonna esindajatega, ehm, nendega, kes tegutsevad nendes kuues riigis, annab tohutu lisandväärtuse juurde ja ma võin vaid öelda, mm, tänane arutelu on mm, küllaltki ebatavaline selles mõttes, et ma ei saa võtta ehm, mingeid kohustusi tuleviku osas, kuna see jääb äh, minu tarkade järeltulijate kanda, aga ma usun, et kümme aastat tagasi sai tehtud hea algus, mida on edasi arendatud viimastel aastatel selleks, et süvendada partnerlust kõikides valdkondades nende kuue riigiga, kes jäävad meist ida poole ja ma usun, et äh, see töö tugevneb veelgi tulevikus ja ma olen kindel, et äh, et me saame tugineda ka jätkuvalt teie tugevale toele, nii nagu mina sain tugineda teie heale tööle, teie nõuannetele, teie tehtud tööle. paljud teist mm, tänasid selle partnerluse eest ja mina tahaksin omakorda tänada teid selle partnerluse eest, kuigi me ei pruugi alati jagada täpselt samu ideid, on arutelu alati äh, hea demokraatia osa, et te võite olla eriarvamusel, aga liikuda ikkagi edasi selleks, et eesseisvaid probleeme lahendada. ja idapartna-, partnerlus on näidanud, et, et komisjon, parlament ja nõukogu on suutnud koostööd teha ja ja, ja tuleb üle saada ka nendest lünkadest, mis meil veel on, veel kord suur tänu toetuse eest äh, viie aasta jooksul. ja nii, nagu ma mainisin eelmisele juhatajale, jään äh, siia veel terveks õhtuks ja ka homme, nii et, äh, et äh, see ei ole veel minu head aega, viimane head aega, mida ma praegu lausun teile. sellega on idanaabruse arengu arutelu lõppenud, suur tänu kõigile, kes osalesid. ja edasi järgmine päevakorrapunkt puudutab komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust olukorra kohta Iisraelis ja Palestiinas, sealhulgas asundustes. ja palun, proua Mogherini, sõna on taas teil. Personal... alustaksin ühest isiklikust mälestusest, see on võib-olla isegi anekdoot. kui ma alustasin tööd täpselt viis aastat tagasi, viis aastat ja paar nädalat, siis minu esimene visiit Euroopa Liidust väljaspoole oli Iisraeli ja Palestiinasse, sealhulgas ka Gazasse ja ma ütlesin sel hetkel, et kahe riigi äh, lahendust võiks saavutada äh, mandaati piires ja see on, või minu ametiaja piires ja see oli mul kogu aeg kuklas, see mõte ja ühel hetkel ma pidin, pean ütlema, et see eesmärk tundus lähemale jõudvat, aga me teame, mis olukord on tänaseks see ei tähenda seda, et seda perspektiivi enam ei oleks. ei ole oluline ähm, on, on selge, et poliitilised tingimused äh, muutuvad, aga tänasel hetkel ma ei julgeks öelda, et lähikuude jooksul võiks seda lahendust saavutada. kahe riigi äh, idee on sattunud sattunud äh, väga mitmelt poolt ennenägemata rünnaku alla. aga ma olen kindel, et see kahe riigi lahendus äh, on ainukene äh, realistlik lahendus, et saavutada rahu ja julgeolek piirkonnas. see on põhimõtteline seisukoht, aga samas ka problemaatiline seisukoht. mitte keegi ei ole esitanud kahe riigi lahendusele äh, Äh, mõistlikku alternatiivi. Äh, palju on väljendatud kahtlusi, aga realistlikku alternatiivi ei ole välja pakutud ja mitte ükski plaan, mis tugineks äh, selgelt rahvusvahelisel õigusel ja ka, lubage mul lisada, selle piirkonna kõigi elanike huvidel, mitte ainult Iisraeli ja Palestiini elanike huvidel, igasugune selline plaan, mis nendele tingimustele ei vasta, on kindel läbikukkumine. nii et äh, ma olen optimistlik, aga samas ka realistlik. Mm, viimasel ajal äh, mina olen teinud tööd selle lahenduse nimel ja äh, see töö jätkub ka sellistes keerulistes oludes nagu praegu, eriti sellistes keerulistes oludes mõnikord jääb mulje, et äh, meie Araabia sõbrad ja ka Aafrika ja Aasia sõbrad ähm, äh, vajavad seda, et mõistlikkuse hääl ütleks kõva häälega oma seisukoha välja, eriti keerulistes oludes. nii et seetõttu oleme me hoidnud ka praegustes oludes selle seisukoha elus ja jätkanud oma tööd ja see selgitab ka meie seisukohta kõiki viimast, kõigi viimaste arengute suhtes. kõigepealt, mis puudutab asundusi, siis me oleme alati uskunud, et piiride muudatused on võimalikud ainult osapooltevaheliste äh, läbirääkimistel äh,. Iisraeli okupatsioon Palestiina Palestiina territooriumil on rahvusvahelise õiguse mõttes ebaseaduslik, sõjategevus võib panna kahe riigi lahenduse ohtu ja sõjategevus Jeruusalemmas seab ohtu ka selle Jeruusalemma positsiooni kahe riigi pealinnana ja me oleme veel paar nädalat tagasi selle seisukoha taas kord välja öelnud ja see on Euroopa ühine positsioon. korduvalt on ju öeldud, et me peame ikka rääkima ühel häälel. keerulistes olukorras kordades on see seisukoht olnud alati Euroopa Liidu ühtne positsioon. meie seisukoht ka Iisraeli julgeoleku osas on selge, rakettide tulistamine tsiviilelanikkonna suunas ei ole aktsepteeritav ja ma olen tänulik tänulik e, Egiptuse diplomaatilistele jõupingutustele, mis on vältinud e, eskaleerumist. Iisraelil on õigus julgeolekule, iisraellastel on õigus turvalisele elule, aga me oleme ka seisukohal, et julgeolek on kestlik ja realistlik ainult juhul, kui see tugineb rahul ja kahe riigi lahendusel. nagu te teate, oleme viimastel aastatel ka e, püüdnud leevendada kaasaelanike elukorda, me oleme püüdnud pakkuda pikaajalist abi haiglatele, koolidele, ettevõtetele ja kõikidele Gaza kodanikele. Gaza kriis on äh, oma olemuse poliitiline ja seega vajab ka poliitilist lahendut, lahendust. Äh, mm, sulg peab lõppema, äh, piiriületuspunktid tuleb täielikult avada, on ka selge, et Gazast saab tulevikus Palestiina riigi osa ja palestiinlased ise peavad nendest lõhedest üle saama, mis praegu eksisteerivad. nagu me teame, praegu poliitiline olukord nii Palestiinas kui Iisraelis on äh, ebakindel, läbirääkimised Palestiinas ei ole toonud tulemusi, president Abbas ei ole välja öelnud veel valimiste kuupäeva äh, Iisraelis äh, president Netanyahu tegevus on viinud kolmandate valimisteni äh, ühe aasta jooksul, aga ikkagi ma olen kindel, et läbirääkimiste jätkamine on võimalik viis aastat pärast minu esimest visiiti Iisraeli ja Palestiinasse ma olen ikka veel veendunud, et see on õige eesmärk ja see on ainukene kestlik realistlik lahendus sellele konfliktile ja ma isiklikult olen veendunud, et kõigist Lähis-Ida konfliktidest on seda konflikti konkreetsetel tingimustel kõige lihtsam lahendada tingimusel ja see on nüüd kõige raskem, et osapooled on poliitiliselt huvitatud ja rahvusvahelised osapooled on poliitiliselt huvitatud. ehk siis seda on võimalik saavutada, kui on olemik, olemas huvi mõlemal poolel ja rahvusvahelises kogukonnas. Euroopa Liidu poolt me oleme alati olnud ja kindlasti ka oleme edaspidi valmis toetama igasuguseid jõupingutusi rahu ja julgeoleku loomisel selles piirkonnas Iisraeli ja Palestiina jaoks. suur tänu, proua Mogherini! nüüd fraktsioonide nimel saab esimesena sõna härra Lopez Isturis White Euroopa Rahvapartei nimel. suur tänu, proua president. suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident. ja ma kasutaksin seda võimalust, et tänada teid viie aasta ausate arvamuste vahetuste eest see, mida te praegu ütlesite Iisraeli ja Palestiina kohta, sobib selle seisukohaga, see on ilmselt üks kõige keerulisematest teemadest, millega te olete pidanud tegelema ja ma olen nõus teie järeldusega, et seda ei ole võimalik kohe lahetada, aga me peame jätkama jõupingutustega heas usus ja natukene teisest lähtepunktist, kui varem oli Äh, meil on vaja rahu äh, piirkonnas, äh, kus olukord on olnud keeruline aastaid. tänan teid, asepresident, töö eest selle teemaga. ma tahan üsna selgelt välja öelda, et Iisrael on meie jaoks strateegiline partner, meil on jagatud väärtused ja ajalugu. Euroopa Liit ja Iisrael on mõlemad demokraatia, me Mm, soovime edendada ja levitada oma visiooni ja seisukohti kogu maailmas ja me mõlemad usume äh, erine-, kõikide riikide nii-öelda eluõigust. Äh, Iisraelil on õigus julgeolekule, kui Gazast tulevad äh, Iisraeli suunas raketid, siis on nende probleemid arusaadavad, aga me peame ka oma väljaütlemistes olema selged, me kipume pidevalt reageerima ameeriklaste seisukohtadele, aga meil peaks olema ka tugev oma seisukoht, me peaksime saama rohkem panustada sellesse dialoogi rahu loomisesse, me ei peaks mitte lihtsalt kommenteerima kommentaare, vaid tegema päris tööd, äh, suhtlema Knessetiga, kutsuma inimesi siia Eh, eh, toetama minist-, ministrite tasandi eh, kohtumisi, mis on katkenud, aga need peaksid jätkuma. me peame, me saame väga palju ära teha, näiteks mis puudutab asundustest pärit toodete märgistamist. me praegu tegutseme valesti, me peame koostööd tegema nii iisraellaste kui palestiinlastega, tooma inimesi kokku selleks, et see piirkond äh, saaks ise kasvatada oma jõukust, selle abil saame lõpetada ka äh, probleemid. vasakul serval kommunistid naeravad, mina ei taha kedagi solvata, ma ei taha kellelegi probleeme tekitada. palestiinlased, äh, iisraellased, mina arvan, et Euroopa Liit suudab nad kokku tuua. Äh, ma usun, et me saame seda teha ja mina ei väida kusagil, et Palestiinat oleks rünnatud. suur tänu. proua Piri, palun. suur tänu, äh, proua kõrge esindaja, kolleegid USA hiljutine avaldus on väga murettekitav. Äh, alles paar päeva pärast äh, vägivalla puhkemist äh, Gaza sektori ümber kuulutas riigisekretär Mike Pompeo välja uue lähenemise USA välispoliitikas ta väitis, et Iisraeli asenduste loomine Jordani ja Lääne kaldal ei ole otseselt vastuolus äh, rahvusvahelise õigusega. see ei ole kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide ega kahe tuhande neljanda aasta kohtuotsusega. ma olen nõus teie seisukohaga, kõrge esindaja, Iisraeli asundused on rahvusvahelise õigusega vastuolus ja Iisraelil on kohustus lõpetada asunduste loomine okupeerijana. Pompeo väljaütlemine on veel üks näide sellest, kuidas Trumpi administratsioon täiesti piiratult toetab äh, peaminister Netanyahut, äh, Jeruusalemma kuulutamine pealinnast, äh, saatkonna sinna liigutamine ja väljaütlemised Golani kõrgustiku kohta. tundub, et Trump on oma sajandi diili oot-, ootuses äh, otsustanud mängu panna äh, Palestiina, Iisraeli ja rahvusvahelise kogukonna julgeoleku. Trump peaks mõistma, et äh, Iisrael, Palestiina ja Gaza ei ole mängude talerma, see on inimeste elupaik. mis puudutab asundusi läänekaldal, siis äh, nende loomise toetamine kahjustab kahe riigi lahenduse leidmist ja kahe riigi lahendus on ainukene lootus rahu leidmiseks kogu piirkonnas me toetame ka Euroopa Kohtu hiljutist otsust, mis puudutab Iisraeli asunduste toodete märgistamist Euroopa Liidus. suur tänu, kolleeg Vautmans, Renew suur tänu, president, kõrge esindaja, kõigepealt ma tahaksin tänada teid. me oleme teiega korduvalt arutelusid pidanud viimastel aastatel väga sageli väga hilistel kellaaegadel ja ma usun, et enamik väga, kõige suurem enamus nendest aruteludest ongi puudanud Iisraeli ja Palestiinat. nagu te mainisite, see oli teie esimene välisvisiit ja see on ka see teema, millest me oleme kõige rohkem rääkinud. sellepärast, et see tekitab meile muret ja see tekitab meile ikka veel muret. aastast kaks tuhat seitseteist on äh, Gazasse ehitatud kaksteist tuhat äh, elumaja Äh, sealhulgas äh, Euroopa Liidu maksumaksjate rahaga rahastatud äh, ehitise. me näeme, me peame selgelt välja ütlema, et Iisrael töötab ühe riigi lahenduse nimel ja Palestiina territooriumi lõhestamise nimel palestiinlastele ei ole kaasas ruumi ja meie ei saa seda aktsepteerida, sellepärast et Euroopa toetab õigusriigi põhimõtteid ja rahvusvahelisi reegleid ja seetõttu peame äh, olema vastu Netanyahu ja Trumpi poliitikatele, seega Euroopa peab jätkama tööd kahe riigi lahenduse nimel, mis minu arvates on ainuke võimalik lahenduste. proua Mogherini, ma usun, et see on tõenäoliselt üks teie viimastest aruteludest parlamendiga, nii et ma kavatsen selle teemaga pöörduda ka teie järeltulija poole. me ei tohiks astuda sammu tagasi rahuprotsessis. ja ma usun, et on oluline, et me teeksime omalt poolt äh, avaldusi, nagu teie tegite ka Trumpiga seoses, äh, Trumpi ja Netanyahu tegevuse vastu Äh, me peame toetuma rahvusvahelisele õigusele, siis parlament toetab teid ja ma igal juhul tänan teid ja soovin teile edu edasises karjääris. suur tänu, järgmiseks kolleeg O'Sullivan Rohelistest. aitäh juhataja, aitäh, proua kõrge esindaja. Trumpi administratsiooni otsus tunnustada äh, läänekalda ebaseaduslikke asundusi on üks järjekordne sekkumine valitsuse poolt, mis tuntub tegutsevast äh, rahu hävitamise nimel. Äh, Iisrael on paigutanud ennast sellega väljaspoole ähm, rahvusvahelist õigust ja tegutsenud tulevase Palestiina riigi elujõulisuse vastu. iga riik, see, et äh, riik ei tohi asustada okupeeritud territooriumi, äh, see ei ole küsimuse all, aga mina usun, et on olemas ikkagi võimalus mõlemat poolt arvestava rahukokkuleppe jõudmiseni. iga samm püsiva anneksiooni suunas on samm eemale kahe riigi lahendusest. mida see Euroopa Liidu jaoks tähendab? me teame, et USA ei ole öö, äh, usaldusväärne partner ega ei saa ka selleks praeguse valitsuse all. Euroopa Liit on juhtiv äh, tegija maailma areenil, kelle eesmärgiks on kestlik lahendus Äh, me peaksime olema valmis äh, olema vahendajaks äh, mõlema riigi valitsuse rahumeelse fraktsiooni vahel ja mina ei toeta BDS-i liikumist, aga me ei saa ka toetada majandustegevust varus, varastatud maal vastuolus rahvusvahelise õigusega ma olen nõus kolleeg Francis Blacki ettepanekuga keerut-, keelustada okupeeritud maades toodetud toodete import Iirimaale. praegusel hetkel ebaseaduslikes asundustes toodetud või kasvatatud kaubad imporditakse Iisraeli kaubandusleppe raames Euroopasse, samas kaubanduslepe ei hõlma seda territooriumi ja mina küsiksin teie käest, miks on see see võimalik ja miks seda lastakse juhtuda. suur tänu, härra Fest, fraktsiooni ID nimel. aitäh, proua president, austatud proua Mogherini, te ütlete, et kahe riigi lahendus on kõige parem, jätkusuutlikum ja pragmaatilisem lahendus. see on osaliselt õige. aga äh, kahe riigi lahendus äh, Äh, tegelikult peegeldab äh, paljude poliitikute reaalsustaju kadumist. Äh, see tähendaks, et, et Gaza ja Lääne-Kallas saaks iseseisvaks, aga see ei too ju rahu kaasa omaga. kahe tuhandendal aastal lükati ja kahe tuhande kaheksandal aastal lükati territooriumite vahetamine tagasi. ning Hamas hakkas nõudma tervet Eh, Palestiina vabastamist ning kõigi eh, juutide tapmist. Hamasil ja Al-Fatahil ei lähe hästi eh, läänekaldal ega ka Gazas. Te, austatud proua Mogherini, räägite poliitilisest tahtest, mis on vajalik, et neid probleeme lahendada. võtke ometigi teadmiseks ka seda, et Pal-, Palestiina poolel sellist tahet ei ole ja ei tule. ja seetõttu teie kahe riigi poliitika on vale. aitäh. aitäh, järgmisena kolleeg Ruissen ECR fraktsiooni nimel. aitäh kõrge esindaja. härra Pompeo avaldus oli väga vastuoluline asunduste kohta, aga seal oli ka mõte sees, sest kui neid asundusi nimetatakse ebaseaduslikuks, oleks see ka liialdus ning see, sellega eirataks see kogu selle konflikti komplekssust. rahuläbirääkimistel on palju keerulisi aspekte Iisraelil on ajalooline ja juriidiline õigus suurele osale sellest territooriumist ning selles mõttes on need vaieldavad mitte okupeeritud territooriumid ning lahendust saab leida ainult läbi läbirääkimiste. soovisin seda kõrgele esindajale rõhutada. samuti paluksin ma, et te ei hakkaks ameeriklastega selles küsimuses asju ajama, sest nii ei jõua me kuhugi. otse vastupidi, meil on vaja meetmeid, millega me saame rahu lähemale tuua. seega ärge toetage kaudselt terroriste eh, läbi Palestiina omavalitsuse. Hollandi valitsus on ka sellest eh, väga ärritunud ning ärge toetage Umbra kahte mis äh, lihtsalt süvendab vastuvõetamatut äh, põgenike olukorda ning mis äh, toetab väga konservatiivset Iraani. aitäh. järgmisena kolleeg Pineda. aitäh. kõigepealt sooviksin ma tänada proua Mogherinit tema avalduse eest, millega ta vastas härra Pompeo sõnadele, öeldes, et ehm, Iisraeli asundused okupeeritud Palestiinas on ebaseaduslikud. suur tänu selle avalduse sisu ja kiiruse eest. Teie mandaadi ajal on alati olnud nii, loodetavasti härra Borrell käitub samuti. proua Mogherini, sellised avaldused on vajalikud, sest sellega astutakse vastu Iisraeli poolsele palestiinlaste inimõiguste rikkumisele. samas on aga nende mõju piiratud. Palestiina inimesed on lahkelt oma maa Iisraelile üle andnud ning tunnustavad Iisraeli iseseisva riigina. see on kirjas juba Oslo lepingutes. Iisrael aga ei ole seda teinud, samuti on nad rikkunud ÜRO resolutsioone. Palestiina aga on kõik oma kohustused vastavalt nendele lepingutele täitnud seega toimub blokaad, kümme, kaksteist päeva tagasi toimus viimane pommitamine Gazas. Iisraelis on siseriiklikke probleeme Netanyahuga ja lahe, lahenduseks pakkusid nad välja Gaza pommitamise. üks sekund veel, ma kohe lõpetan. me peame tunnustama Palestiina riiki ja tagama, et kõik liikmesriigid seda ka teevad. president katkestab kõneleja. aitäh, ma paluksin kõigilt, et te kõneajast kinni peaksite ja austaksite oma kolleege. järgmine kõneleja on kolleeg Forman, mitteühinenute nimel aitäh, proua president, see on vale, et Iisraeli asundused on ebaseaduslikud. vaieldu-, vaidlusalused, seda küll, ebaseaduslikud mitte. Iisraeli tulevased piirid pandi paika kahekümnenda aasta San Remo lepinguga ning Rahvaste Liiga kiitis nad heaks kahekümne teisel aastal. mitte ükski rahvusvaheline õiguslikult siduv leping pole neid asendanud ning läänekallas on selle lepingu kohaselt Iisraeli osa, see ei ole olnud kunagi eraldi iseseisev riik. kui britid lahkusid tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal, puhkes sõda araablaste ja juutide vahel ja läänekallas kalda haaras endale Jordaania. aga seda kunagi ei tunnustatud ning kui üheksateist aastat hiljem kuueaastapäevases kaitsesõjas Iisrael maa tagasi võitis, ei ületatud rahvusvaheliselt tunnustatud piire seega, kui nüüd öelda, et asundused on ebaseaduslikud, siis tõlgendatakse täiesti valesti artiklit nelikümmend üheksa Genfi konventsioonist. kaks nädalat tagasi võttis Euroopa Liit vastu seaduse, mille kohaselt öö, juudi asunduste kaubad läänega kaldalt peavad märgistama oma kaupu teistmoodi kui palestiinlased, see on rassistlik seadus ning see ei too kaasa mingisugust rahu selles regioonis. Euroopa Liit peaks äh, tundma häbi selle üle, kui nad ja ka selle üle, kui nad ütlevad, et need asundused on ebaseaduslikud. on öeldud, et kui rääkida võimalikult suurt valet ning seda korrata, siis inimesed hakkavad seda lõpuks uskuma. Te teate küll, kes see, kes seda ütles. nüüd on aeg edasi liikuda. rahu on saavutatav ainult äh, siis, kui räägitakse tõde. aitäh! sellega lõppes fraktsiooni nimel kõnelejate voor, järgmisena Rahvaparteist proua Sovko. aitäh, proua president, proua kõrge esindaja, suur tänu nende sõnade eest, et rahu toomine Lähis-Idasse äh, ja Iisraeli ja Palestiina vahele aitaks kaasa rahule terves